chers collègues je vous propose de reprendre euh, kallid kolleegid teen ettepaneku et jätkame oma tööga oleme jõudnud päevakorrapunkti number üksteist juurde meil on esimene arvamuste vahetus härra Mikk Vulliga kes juhatab tööhõivekomiteed Te olete seda komiteed juhatanud äh, selle aasta algusest ja mul on väga hea meel teid siin tervitada meie komisjonis ja ma loodan, et see kohtumine on äh, alguseks meie regulaarsetele äh, kohtumistele tööhõive komiteega. Bono Kokee, teie eelkäija, oli siin meie komisjonis eelmisel aastal ja märtsikuus oli meil äh, arvamuste vahetus teie partneriga, kui ma võiksin teda niimoodi nimetada, nimelt äh, Sotsiaalse Kaitsekomitee esindaja. enne kui ma teile sõna annan, tegemist on täiesti uue protseduuriga ja meie parlamendisaadikud ei tea päris täpselt, äh, millega need äh, komiteed tegelevad, mis on nende ülesanne, mis on nende roll ja tõesti, tegemist on nagu tööriistakastiga selle, nende komiteede puhul, mis sõelub välja komisjoni ettepanekud enne, Äh, kui need jõuavad liikmesriikide ministriteni. tegemist on nõukogus oleva institutsiooniga, mis aitab liikmesriikidel ette valmistada ettepanekuid vastavalt nende koduriikide kogemustele. nii et võib-olla ütleksite ka paari sõnaga, mida te teete, kuidas teie töö on korraldatud ja kui te võiksite natukene selgitada ka seda, millised on olnud arutelud tööhõivekomitees praegusel hetkel parlament on kaasatud äh, majandusjuhtimise aruteludesse, seda päris sügavalt ja meil on väga palju erinevaid arvamusi selle kohta, aga peale selle on veel väga palju teisi valdkondi, millesse te olete kaasatud, nii et ma tahaksin lihtsalt teada, kui kaugele need arutelud on läinud, nii et ma siis saaksime teada, kuidas teie töö on korraldatud. suur tänu, proua esinaine ja ka mina loodan, et tegemist on ühe suurema protsessi algusega. esimesel veebruaril alustasin ma oma tööd ja ma päris palju aega on mööda läinud ning me oleme nüüd läbi viinud iga-aastase uuringu, me tegime esimese töö, võtsime vastu esimese tööhõive raporti, enne kui tööhõiveministrid selle vastu võtsid, nii et see oli üks kõige tähtsamaid äh, ülesandeid artikli sada nelikümmend kaheksa kohaselt. ja väga tähtis on see, et me teeme koostööd siis nõukogu ja liikmesriikidega. me oleme nüüd alustanud ka juba tööd valmistamaks ette juunikuus toimuvat tööhõiveministrite tippkohtumist. üks selle osadest on vägagi uus, kus me vaatame kuidas on Euroopa Liidu liikmesriigid hakkama saanud Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide täitmisega ja eelmisel nädalal lõpetasime me ka öö, ähm, oma ülevaate liikmesriikide vahelise koostöö kohta ja sellel nädalal avaldasime me ka oma järeldused selle kohta. ja siis juunikuus lõpetame me kogu selle tööde paketi ja anname siis liikmesriikide põhiseid soovitusi ja meie pädevuses on ka muuta seda teksti enne, kui selle võtavad vastu äh, siis tööhõiveministrid äh, nõukogus. sotsiaalkaitsega tegeleva komiteega teeme me väga tihedalt koostööd, väga paljud alad, äh, valdkonnad ka kattuvad ja nad käivad ka siin teil aru andmas, ka nemad tegid oma raporti liikmesriikide vahelisest koostööst koos omade järeldustega. ja ähm, see ilmus kohe pärast meie oma, äh, tähendab vastupidi, tegelikult reedel avaldati nende oma ja meie oma esmaspäeval, teisipäeval kohe pärast nädalavahetust ja me oleme tõesti väga palju teinud koostööd äh, ka majanduspoliitika komisjoniga just majandusjuhtimise valdkonnas ja kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia täitmisega. majandusjuhtimisega, nagu ma aru saan, tegeleb siiski pigem see komisjon siin parlamendis. siis nüüd äh, meie soovitused, äh, mis on meie jaoks väga tähtsad äh, nii meie jaoks kui ka nende jaoks, eriti mis puudutab makrotasandit, aga nagu te aru saate, mõlemad komiteed on omavahel vägagi seotud, eriti just poliitilises mõttes. ja siis lühidalt äh, enne kui läheme suvepuhkusele, tuleb veel mõelda sellele, mida me teeme sügisel, äh, saame sügisel uue ülesande kus me hakkame sügavamat analüüsi läbi viima võtmetähtsusega küsimustes, mis tulenevad siis meie järeldustest liikmesriikide vahelise koostöö kohta ja tegemist on jällegi suure väljakutsega, uue ülesandega meie jaoks. me vaatame seal ka naiste tööhõivet ja ka küsimusi, mida on Ecofini nõukogu arutanud Äh, vaatame, mis takistab tööhõive suurendamist ja ka selle kohta kavatseme me siis äh, detsembrikuus avaldada oma järeldused, mis siis jällegi avaldatakse tööhõiveministrite nõukogus. nii et äh, ma ei tea, kuidas nüüd jätkata, kas me kõigepealt võtame küsimusi, küsib kõneleja. Uh... suur tänu selle ettekande eest oih ähm,, ma arvan, ma arvan, et äh, kuna teie olete nüüd sellel ametikohal siis olete te tegelenud ka Euroopa poolaasta küsimustega. see on midagi, mis kohe kindlasti kujundab ka teie töökava me näeme tööhõivepoliitika tulemusi, seda on hästi näha ka iga-aastase tööhõiveraporti lisast kolm ja see on väga tähtis võib-olla saaksite te meile selgitada, mis toimub praegu Euroopa Liidu õigusandluse erinevatel tasanditel? kas millegiga tegeletakse praegu, kas tehakse millegi kohta väga üksikasjalikku analüüsi? ja mul on ka küsimus, enne kui annaksin sõna kolleegidele kui me räägime riiklikest reformiprogrammidest, siis praegusel hetkel oleme me praeguse tsükli esimeses aastas. ja ma kujutan endale ette, et ähm, teie komitee tegeleb kõikide nende programmidega, mis liikmesriikidel on ja võib-olla liikmesriikide jaoks oleks ka tähtis äh, kontrollida teiste programme ja ka, kuidas te hindate nende reformiplaanide kvaliteeti, tõhusust, mis teile on saadetud? ma tean, et see ei ole midagi, mille eest te eelnevalt vastutasite, kuid mis vahe on nendel vanadel ja uutel raportitel? kuidas te teete koostööd nõukoguga ja komisjoniga ja komisjoni erinevate osakondadega, mis teevad siis koostööd nii tööhõive kui ka finantsküsimuste peadirektoraadiga? kuidas te hindate ajakava ja mida teie arvates tuleks kohe kindlasti ära teha? mis puudutab siis ajakava, siis mina olen aru saanud, et riiklike reformikavade läbivaatamine on suure surve all. nii et kuidas te kavatsete selles küsimuses edasi eh, liikuda, kas tegemist on ainult mingi formaalse reformiprogrammide ülevaatamisega või te äh, kuidagi saate ka neid äh, reformikavasid mõjutada? ja milliseid arutelusid teie komitees peetakse, sest on ju väga palju erinevaid valdkondi iga-aastases majanduskasvu aruandes, mida võiks kritiseerida, eriti kui me räägime töötajate elueast, pensionieast, palkadest, mis tavaliselt on ju osa töö, tööturu reformidest. kas te olete neid arutanud ja kui jah, siis mida täpselt on räägitud, nii et võib-olla võiksite sellele küsimusele kõigepealt vastata ja siis anname sõna kõikidele teistele kolleegidele. jah, suur tänu, ma püüan vastata nii põhjalikult, kui ma saan ja jätan ka kolleegidele küsimuste jaoks aega. kõigepealt liikmesriikides olukorra üle läbivaatamine, seda äh, tehakse siis teatud protsessi vältel workshopidena liikmesriikides. me kohtume omavahel, enne kui me täiskogul arutame tulemusi. Need liikmesriigid, ähm, äh, üks liikmesriik on siis äh, nii-öelda põhiarutleja, nemad annavad eh, siis eh, ülevaate, ka komisjon osaleb ja me, eh, mõlemad osapooled siis annavad oma seisukoha. E, ja on oluline, et toimuks järjepidev arutelu e, ja muidugi erinevused on liikmesriikide vahel olemas teiste sõnadega, me pühendame sellele võimalikult palju aega ja mm, muidugi on teatud surve olemas, aga nii, nagu te ütlete, see on esimene kord, kui me siis vastavalt kahe tuhande kahe, kahekümnenda aasta strateegiale seda teeme ja me ootame, et eh, hinnang oleks piisavalt sügav ja paljud liikmesriigid vaatavad küllaltki pikalt ette kümneaastase perioodi eh, jaoks Ähm, seega äh, me reedel asume oma järeldusi arutama ja praegusel hetkel me anname ministritele teada, millised on väljakutsed, mis on vaja veel ära teha praegusest olukorrast lähtuvalt. see on üks põhjusi, miks me oleme uue järelevalve, sügavama järelevalve paika pannud juba sügisel, seda tehakse igas riigis eraldi ja see tähendab muuhulgas seda, et vaadatakse sügavamalt teemasid, nagu näiteks pensionile mineku iga paljudes liikmesriikides, aga ka sinna kuuluvad paljud teised teemad, mitte ainult fiskaalteemad, sinna kuuluvad näiteks ka töötingimused, ka toetus tööandjale. mis puudutab aga ajaraame, parem oleks vist äh, öelda, et mm, praegu on surve peamiselt soovitustele. komisjon avaldab selle seitsmendal juunil ja meil oli tööhõive ja eh, sotsiaalpoliitika mm, koosolek kavas eh, seitsmeteistkümnendal juunil, siis tulevad puhkused, ehk teiste sõnadega, ajaliselt meil väga palju enam jäänud tegutsemiseks ei ole ja nõukogu ähm, ja eesistuja suruvad ka peale, nii et meil väga palju ei ole järelemõtlemise aega enam jäänud, aga me loodame, et igal aastal õnnestub meil siiski seda protsessi jätkata. aga need teemad on järjest formaalsemad, järjest tugevam regulatsioon kehtib ja äh, Äh, loodetavasti järgmistel aastatel ka on arutelu veidi kriitilisem võrreldes esimese aasta aruteluga, kus on veel liiga vara mingisuguseid põhjapanevaid järeldusi teha. aitäh, härra Sarkas. Sí, gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Bulli, por sus informaciones. aitäh, härra esimees, selle info eest et ühiselt äh, edendada arutelu ning järele mõelda nende teemade üle ja et algusest peale aus olla, pean ma kõigepealt ütlema, et ma olen veidi skeptiline. ma tule, olen pärit Hispaaniast kus, kus viiskümmend protsenti noortest on hetkel töötud. sajad tuhanded noored avaldavad meelt meie väljakutel ja tänavatel ning vastused, mis on saabunud Brüsselist nende nõudmistele nii parlamendist kui komisjonist, on väga kaugel sellest, äh, selle, selle olukorra tõsidust arvestades äh, on need äh, vastused nõrgad. noored küsivad, miks peavad nemad sobituma hullumeelsesse majanduslikku olukorda, mis ei vasta nende vajadustele Teie komitee on kindlasti väga tehniline ja on poliitilistest mõjutustest äh, puutumatu, kuid mulle tundub, et tegemist on siiski liigse bürokraatiaga, eriti arvestades äh, kiireid äh, lahendamist nõudvaid vas-, vastuseid. teiseks ma tahaksin, et äh, ECOFIN-i äh, nõudmisel Euroopa Liit peaks võtma kasutusele äh, mingisuguseid mõjutusvahendeid nende suhtes, kes ei käitu kohaselt, kes ei vasta paradigmadele ja tuleks poliitiliselt mõjutada neid ameteid ning ma loodan, et ühel päeval äh, me suudame leida sellise lahenduse ka tööhõivesektoris. et kõik respekteeriksid äh, seda nagu näiteks konkurentsisektorit. ma tahaksin ka teada, kas teie komiteel on äh, kavas töötada mm, ka fiskaalküsimuste osas nendes riikides, kes on sattunud väga suure surve alla, kuna nad peavad kohandama, kohanduma öö, ähm, de las políticas. ma tahaksin teada, kas te kavatsete ka hinnata nende poliitikate mõju, mida paksu, mida nõukogu on välja pakkunud? Yes, thank you, that, thank you for that um.... aitäh küsimuse eest. väga laiapõhjaline vastus teie suurele küsimusele, kas tööhõivekomitee hindab ka kohanemispakette, kokkuhoiupakette? Äh, ähm, vastus on lihtne, ei ja see on nii sellepärast, et äh, need et paketid kuuluvad Rahandusministeeriumide vastutusvaldkonda. sellele vaatamata püüame me teha tunduvalt lähedasemat koostööd majanduspoliitika komisjoniga ja peame otsustama, millist ühist tööd me saame teha. ja need teemad kerkisid üles ka liikmesriikide kohta ülevaadete tegemisel eh, siis eelarve Ehm, konsolideerimise eh, arutamisel, aga me ei ole praegusel hetkel veel lõplikku otsust teinud, me vaatame täpsemalt seda, kuidas tööhõive mõjutab eh, olukorda ja seitsmeteistkümnendal juunil, kui toimub eh, tööhõive nõukogu, siis ehm, vaatame, ka milline olukord on ja kuidas kasv järk-järgult tekib mõnedes liikmesriikides. ja me sõnastame ka eh, lõppjäreldused eh, ning eh, jälgime seda, et majanduse taastumisel ei jääks inimesed tahaplaanile ning kasv, mis toimus enne majanduslangust, ei parandanud kogu Euroopas olukorda. teiste sõnadega, meil on praegu kolmepoolne lähenemine, aga ma ei ütle seda, et meie järeldused oleksid võib-olla nii põhjalikud, nagu oodatakse, nii et tööd on praegusel hetkel vaja teha mitmel rindel. teine moment, mida tahaksin nimetada, ja ma ei ütle, et ma ei nõustu teiega, äh, aga Hispaania valitsus ja Hispaania kodanikud võib-olla küll tööhõivekomiteele panevad teatud lootusi, aga oluline on see, et Hispaania valitsus äh, saaks oma kodanikke praegu peale valimisi aidata. Äh, tööhõivekomitee on äh, Euroopa taseme institutsioon ja ma ei taha mitte kedagi kaitsta eh, selles saalis, aga ehm, tööhõivekomitee püüab ümber korraldada olukorda, me liikmesriikide poliitikaid otseselt ei kujutada, ei kujunda, aga me püüame neid aidata, ma olen nüüd kümme aastat selle küsimusega tegelenud, üheksakümne seitsmendast aastast alates, kui algas Luksemburgi äh, protsess, eh, siis ähm, on äh, aktiivseid meetmeid järjest rohkem äh, rakendatud ja tulemused on samuti näha ja kahe tuhande kümnenda aasta lõpuks paraku ei olnud tulemused täpselt sellised, nagu me oleksime soovinud kuid äh, koordineerimine ja koostöö siiski mingeid tulemusi annab, kuid kogu tööd see siiski ära teha ei suuda. Ähm, kas on veel sõnavõtusoove? proua Bauer, palun. For... jah, suur tänu, suur tänu, et mulle sõna andsite. mina tahaksin teada järgmist. praegusel hetkel majandus küll kasvab, kuid tööhõive samal ajal mitte. kas teie töörühm tegeleb ka selliste tendentsidega, mis toimuvad tööhõive sisemises struktuuris? kas on ähm, selle kohta mingeid äh, uudiseid, kas te võite näha mingeid trende tööhõive struktuuris? ja teine küsimus, mis, äh, kuidas Euroopa Sotsiaalfond, äh, fondi võiks parandada, kuidas võiks selle tööd parandada selleks, et see oleks äh, tööhõive küsimustes tõhusam? Um, jah, suur tänu. ma ei tahaks olla ebaviisakas, aga tahtsin veel härra Serkasele öelda, et see küsimus, mida te mainisite, et milliseid äh, meetmeid meie komitee kavatseb vastu võtta, nagu öeldud, meie teeme liikmesriikidele soovitusi. kuid mis nüüd puudutab proua Baueri küsimust, siis Euroopa Sotsiaalfondi küsimustes ma ei tahaks sõna võtta, sest on üks teine ekspertide komisjon, mis sellega tegeleb ja me otse loomulikult teeme nendega koostööd, vahetame kogemusi ja arvamusi ja mõtleme selle peale, kuidas Euroopa Sotsiaalfondi tööd tõhustada. aga kuna te küsisite, kuidas äh, Sotsiaalfondi tööd tõhustada, siis ma ei tahaks sellele vastata, sest see ei ole minu pädevusvaldkonnas kuid nüüd see küsimus, mille te tõstatasite, majanduskasv, millele ei järgne tööhõive kasv, see on tõesti üks tähtsamaid küsimusi, millega meie oma tööhõivekomitees oleme tegelenud, samamoodi nagu ka tööhõiveministrite nõukogus tegeletakse. selle nädala neljapäeval, reedel me avaldasime, avaldame ühe oma aruannetest ja me räägime sellest, mida on võimalik teha just tööhõive osas ära sest me peame mõtlema selle peale, et ministrid ei tegele mitte ainult sisendi küsimusega, vaid nad peavad mõtlema ka tööhõive küsimustele pikaajalises perspektiivis on inimesi, kes on pikka aega olnud tööhõivel, tööturult väljas ja neid on väga raske sinna tagasi eh, sisse viia, nii et nagu öeldud, me peaksime vaatama ka nõudmise poolt, et kuidas me saaksime ähm, tööandjaid stimuleerida, et nad rohkem töötajaid tööle võtaksid. nii et meie järeldustes me tegeleme ka nende küsimustega. ja ma loodan, et see osa kaasatakse ka raportisse, mis edastatakse siis ka tööhõiveministrite nõukogule. siis nende küsimuste juures, mis tõstatuvad, äh, on kohe kindlasti ka töötunnid nagu te kindlasti teate, praegusel hetkel tööhõive kasvu üks tendents on see, et äh, tööandjad keskenduvad osalise tööajaga töötajatele, piiratud tähtajaga töölepingutele, asjadele, mis varem ei olnud nii levinud, nii et tegemist on jälle küsimusega, mille üle tasub tõesti ka meie komitees aru pidada. Euh, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention euh, kas on veel sõnavõtusoove, küsimusi? ma tahaksin veel tulla ühe asja juurde tagasi. Belgia eesistumise ajal üllatas meid see, et Ähm, Belgia nõudis tegelikult, et äh, majandus- ja rahandusministritega kokku tulles peaks, äh, peaksid tööhõiveministrid väga selget keelt rääkima ja teie et, eeskäija ütles, et tegelikult on tegemist jõukatsumisega siin tööhõiveministrite ja rahandusministrite nõukogu vahel et äh, kõige tähtsam ongi just äh, tõhusate tegurite leidmine, nii et äh, milline on olukord praegu, kuhu on sellega jõutud? ja teine küsimus, tööhõivekomitee on kohe kindlasti komitee, kuhu kuuluvad asjatundjad ja kui te nüüd siin natukene aega tagasi majanduskasvu statistika avaldati, siis kuulsime ka väga palju kriitilisi sõnu, eriti just selles osas, mis puudutas sotsiaalvaldkonda. sest on jäänud mulje, et sotsiaalse dialoogi vajaduse ja vajadusest minnakse mööda, et sellele ei pöörata tähelepanu. kuidas teie seda olukorda hindate? jah. Äh, indikaatorite küsimus. loomulikult ähm, ma nõustun sellega, mida Bruno oleks teile öelnud ja nagu ma nimetasin lühidalt ka varem, siis äh, see tööhõive seiramine um, me seda pidevalt jälgima ja teeme sellest aruande nii sel nädalal kui ka seitsmeteistkümnendal juunil. seal on terve hulk indikaatoreid, aga me oleme võtmeindikaatorid ehm, välja valinud, mis osutavad meile seda, millist, millised on liikmesriikide kõige suuremad väljakutsed praegu. ja see on äh, osa meie hinnangu raamistikust, mida Sotsiaalkaitsekomiteega koos ootame. ja teine moment, mis puudutab iga-aastat majanduskasvu ülevaadet. jah, tõepoolest, me osaleme ka selles tööhõiveraporti koostamises, aga seesama ülevaate ja jälgimine äh, mida ma enne rääkisin liikmesriikide kohta. seitsmeteistkümnendal mm, juunil ehk siis äh, nõukogul teeme me ülevaate ja ähm, see toimub enne seda, kui komisjon tuleb välja oma lõpliku hinnanguga. ja äh, tööhõive ja sotsiaalpoliitika alane info on olemas enne seda, kui eh, komisjon tuleb eh, välja lõpliku hinnanguga. ka Sotsiaalkaitsekomitee koostab oma eh, sotsiaaldimensiooni kohta raporti, seal räägitakse siis vaesusest ja ka kõrvalejäetusest ja Nendes raportites peaks olema nii äh, tööhõive kohta kui ka sotsiaalaspektide ja teiste laiemate teemade kohta ülevaade. Euh, euh, euh, siis veel üks küsimus. meil on ju piisavalt aega. meie räägime siin tööhõivekomisjonis, vaatame siin tööhõivekomisjonis äh, tavapäraselt läbi erinevaid seadusandlikke tekste ja tööaja direktiivi üle pidasime siin pikki arutelusid veel natukene aega tagasi rääkisime me sellest ja sellest, kuidas sotsiaalpartnereid kaasata ja sellest küsimusest, kuidas üritati kokkuleppele jõuda selle direktiivi osas kuidas teie seda küsimust näete või kas praegu on liiga vara midagi veel öelda, kas te ootate ära komisjoni teatis, enne kui teie hakkate selle küsimusega tegelema, see oleks esimene küsimus. ja teine küsimus, meil on nüüd siin see majandusjuhtimise pakett ja seal on ka ettepanek, mida, mille üle veel läbi pole räägitud, aga mis ikka ja jälle aruteludes tõstatub nimelt äh, sanktsioonid ja karistused. sanktsioonid, mille kohaselt äh, need äh, summad, mida liikmesriikidele Euroopa fondi, fondide kaudu antakse, et need väheneksid. kas te olete sellest midagi kuulnud, kas te olete selle üle arutanud ja kuidas teie sellesse küsimusse suhtute, kui te seda teinud olete? jah, äh, ma peaksin veel vabandama, te eelmise küsimusega puudutasite ka sotsiaaldialoogi teemat, aga ma ei vastanud sellele. ja äh, teeksin seda äh, praegu me ei hakka mm, arutama otseselt seadusandlust, seda rolli meil ei ole tööhõivekomisjonis, vaid see on alaliste esindajate komisjoni teema ja nemad viivad selle nõukogu ette. Äh, artiklis sada nelikümmend kaheksa on tööhõivekomitee ülesanne hoopis teine kui enne eh, Luksemburgi protsessi, seda tuntakse nime all Euroopa strateegia ja see ei ole seadusandlik ülesanne, kuid oleks pidanud varem ka nimetama seda, et eh, sotsiaalkaitsekomiteega dialoogi pidamine ja sotsiaalpoliitika teemased arutelud, eh, selle lisaks me kohtume ka sotsiaalpartneritega ametlikult sellel aastal kolm korda, me kohtusime nendega selleks, et arutada ühist tööhõive raportit, siis arutame ka siseriiklikke reformiprogramme ja veel üks kohtumine ootab ees Ehm, eh, enne seda, kui toimub detsembris Sotsiaalpoliitika Nõukogu. ehk teiste sõnadega, ka nendel on oma sõna öelda kogu selles protsessis, nad saavad eh, öelda oma sõna välja, enne kui me teeme iga-aastase majanduskasvu eh, ülevaate ja nendega koos on meil võimalik õppida seda, mida me saaksime veel teha. aga mm, seadusandlike ette ettepanekute osas meil praegusel hetkel roll puudub. mis aga puudub majandusjuhtimist sii- ja Euroopa Sotsiaalfondi, siis Euroopa Sotsiaalfondi on olemas oma tehniline komitee, kuid te olete siin minu jaoks käinud välja idee, et ähm, äh, kui kaugele ulatuvaid ettepanekuid üldse Sotsiaalkomitee võib teha Euroopa Sotsiaalfondi osas ja kas seal oleks vaja ümber struktureerimisi tuleviku äh, perioodide vältel, nii et ma panen selle oma arutatavate teemade nimekirja komisjoniga. suur aitäh teile vastuse eest, ma tänan teid. ma olen väga rahul, et saite siia meie juurde tulla ja te kõik rikastasite meie teadmisi oma komitee tööprogrammi osas. ma, ma tänan teid veel kord ja ma loodan, et me tulevikus saame kindlasti oma arutelusid jätkata. ja ma loodan, et need kohtumised saavad olema regulaarsed. ma tean, et te olete peamiselt nõukogu käsutuses, kuid kui te peate vajalikuks, siis me ootame eh, teid tagasi siia igal ajal. andke meile ainult teada, kui te soovite tulla ja me leiame selleks eh, vajaliku hetke Très bien. Euh, notre... väga hästi. me lõpetasime varem, kui meil päevakorras oli ette nähtud oma arvamuste vahetamise. Äh, nüüd ma tänan meie kolleegi Regina äh, Pastost, et ta on meiega siin ja nüüd me läheme tema raporti juurde. see on üks äh, komisjoni olulisemaid strateegiaid äh, ja käsitleb uusi oskusi ja töökohtade tegevuskava. lugupeetud kolleeg Pastus äh, saab sõna ja tutvustab meile oma raportit tema on vastutav raportöör. Intre ja Regi komisjonid, samuti FEM ja kultuurikomisjon esitavad oma arvamusi mm.. Um privilegio poder apresentar. suur tänu, proua esimees, on minu jaoks suur au et äh, mul on võimalus teile oma raportit täna tutvustada, tegemist on olulise raportiga, äh, uued oskused, äh, töökohtade tegevuskava, kõik see on aktuaalne sotsiaalkriisi olukorras. ja see puudutab just tööhõivet, meil on ju kakskümmend kolm miljonit inimest, kes on töötud, need on andmed, mis Eurostat eelmisel aastal meile edastas ja noorte tööpuudus on kakskümmend üks protsenti ja pikaajaline tööpuudus kasvab. sellel on väga tõsised tagajärjed äh, sotsiaalsete tagatiste jätkusuutlikkuse osas ning paneb meie ette kaks äh, tõsist probleemi, töökohtade loomine ning äh, vajalike oskustega inimeste leidmine tööturul nende töö, vabade töökohtade jaoks Euroopa Komisjon ähm, on välja andnud meile teatise äh, uute töökohtade loomise tegevuskava kohta, mida esitleti Strasbourgis eelmise aasta novembris, see tähendab küllaltki hiljuti. tegevuskava näeb ette kahe tuhande kahekümnenda aasta ähm, raames tegemist on komisjonipoolse panusega tööhõive seitsmekümne viie protsendini viimisel järgneva nelja aasta jooksul. ära on toodud kolm järeldust. keskmises ja pikas perspektiivis on väga suur võimalus luua uusi töökohti eriti, eriti äh, tervishoiusektoris, äh, innovatsioonisektoris ning ka teenin-, teenindussektoris suureneb kindlasti ka oluliselt äh, kõikide erialade vajadus mm, kõrgelt äh, kvalifitseeritud tööjõu järele. pikaajaliselt äh, vajatakse pakkumise ja nõudluse suuremat lähenemist. komisjoni seisukoht tundub meile väga äh, korrektne ja ka huvitav tegemist on väga tervikliku analüüsiga, mis äh, näitab Euroopa Liidu nõudlust, millised on peamised äh, prioriteerid, prio-, prioriteedid äh, tööhõive osas minu ettepanekus äh, keskendun ma e-, lõpptulemuse esime-, esialgsel äh, struktuuril, me teame ju kõik, et on äh, teatud piiranguid selles osas ning raportöör ei saa esimeses faasis väga kaugele oma tööga veel minna kõike seda arvestades ma ütlen, et minu raport paneb paika peamised peamised eesmärgid, millele me peaksime keskenduma, inimeste kõrgem kvalifi-, tseerimine kahekümne viielt protsendilt peame me jõudma kolmekümne ühe protsendini kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu osas aastatel kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat kakskümmend. meil on töökohtade arv, mis väheneb kahekümne kuuelt protsendilt kaheksateistkümne protsendile, kui rääkida madala kvalifikatsiooniga töökohtadest Bulgaaria ja Rumeenia kohta ei ole meil praegusel hetkel statistikat. kaheks, seega kaheksakümmend neli koma viis miljonit inimest äh, otsivad uut tööd. see tähendab loomulikult, et me peame oma majanduslikud äh, struktuurid ning ka koolitusstruktuurid äh, viima vastavusse uute vajadustega. arvestades ka migratsiooni, millel on järjest suurem mõju aktiivsele äh, tööjõulisele elanikkonnale, me peaksime ka minema üle rohelisele majandusele, eriti mis puudutab energiasektorit, äh, veekäitlust, transpordisektorit, äh, põllumajandust ja nii edasi. me peame andma konkreetseid vastuseid nendele väljakutsetele, äh, peame luuma jätkusuutliku ning ökoloogilise majanduse, me peame oma inimressursid valmistama ette uuteks väljakutseteks, Euroopa Liit peab olema valmis me peame kasutama oma töötajaid ning äh, andma neile võimaluse areneda just nendes vajalikes sektorites. me peame pühendama suuremat tähelepanu noortele, et koolist äh, väljalangemise protsent oleks väiksem, töötajate liikuvus on väga suur äh, väljakutse, millele tuleb keskenduda. me peame lihtsustama töötajate liikuvust Euroopa Liidu siseselt. majandussektor, mis toodab äh, väga palju töökohti enamus tööhõivest on sellega seotud, eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid tuleb äh, toetada, abistada, mitte ainult äh, finantsküsimustes, vaid just mõeldes ka pikemale tulevikule. tuleb investeerida rohkem koostöösse koolituskeskustega ja elukestvale õppele tuleb äh, rõhuta, rõhuda rohkem. Öeldes, olles öelnud äh, seda, arvan, et ma olen puudutanud kõiki olulisemaid äh, punkte oma raportis. ma jään lootma koostööle kõikidega selle raporti ettevalmistamisel. viieteistkümnendaks juuniks on ette nähtud avalik esitlemine ekspertidele. ma loodan, et me saame välja kujundada erinevad äh, vaatepunktid ning ma ootan ka teise, kahe teise komisjoni arvamusi, kes peaksid äh, panustama omalt poolt selle raporti koostamisel. Äh, Monsieur Serkas, puis härra Serkas ja siis proua Schröter. Senora presidenta, muchas gracias. Nuestro osado raporter es Rovana Plum. aitäh, eh, proua es-, esimees. variraportöör, kes peaks jõudma varsti, eh, tahaksin tema nimel võtta sõna ning eh, öelda lisaks äh, paar punkti. kõigepealt ma tahan äh, tänada kolleeg äh, Pastost selle dokumendi eest, mida ta, millega ta töötab parajasti, see on väga oluline. see vastab täiesti uutele võimalustele ning me töötame selle nimel, et see dokument äh, oleks väga tugev, sest teema on väga oluline. me peame tõepoolest keskenduma kvalifitseerimisele ning uutele mude-, uutele paradigmadele. tihtipeale on tegemist äh, absoluutselt aegunud äh, struktuuride ja süsteemidega. tõepoolest, vastasel korral noortel ei ole uusi võimalusi minu arust on tegemist teemadega, mida tuleks äh, veel süvendada. me oleme suhteliselt skeptilised äh, paindliku kindluse suhtes. paindliku kaitstuse osas on tegemist mudeliga, mis on üle võetud äh, väga tugevalt arenenud riikidest, kellel on võimalik sinna palju investeerida. Need riigid on, neil on tundmatud probleemid, millega seisavad silmitsi väiksemad ja vaesemad riigid, seega eh, paindlik turvalisus ei ole vorm, mis sobib eh, kõikidele riikidele kui me soovime liikuda kaitstud paindlikkuse suunas, siis me peame arvestama nende riikidega, kellel on väga suur riigivõlg ja kes ei suuda tasakaalustada kahte küsimust, kaitstust ja paindlikkust. seega tuleks äh, see küsimus äh, paremini defineerida. me ei saa luua ühtlustatud mudelit, sest äh, igal riigil on erinevad vajadused ning see tuleb kohandada. nüüd rääkides eelarvest, me peame panema paika midagi, mis määraks ära kuidas on võimalik ähm, investeerimise ning eelarve vahel luua tasakaalu. loomulikult äh, arvestades seda, et investeerimisi tuleb pidevalt suurendada, veel viimase punktina meie töörühm, nagu juba eelnevalt ütles äh, minu kolleeg, on äh, veendumusel, et äh, koolitus on äärmiselt oluline tihtipeale ka vaesemates riikides on inimesi, kes ei saa lubada endale niivõrd kõrget kvalifitseerimist, seega peab olema see riiklikul tasemel ette nähtud äh, vaesematele äh, sotsiaalsetele gruppidele, mis annaks tõelise võrdsuse, mitte ainult retoorika. kõike ei saa saavutada ainult äh, rahaga sest et äh, vaesemad sotsiaalsed grupid, kes ei saa osta endale kõrgemat kvalifikatsiooni, peavad olema kaitstud. proua Schröter, palun. jah, suur tänu. tuleb tunnistada, et härra Serkasel on pea kõigis punktides õigus, kui komisjon selle teatise tegi, või meile teada andis, et ta kavatseb seda koostada, siis meil olid suured ootused ja me arvasime, et see lähtub sellest, mida meie siin Euroopa Parlamendis oma tööhõive potentsiaali raportis uue jätkusuutliku majanduse jaoks olime juba välja töötanud. me arvasime, et viimati nimetatud raportist, raportis tehtud ettepanekud võtab komisjon üle, kuid kui me nüüd vaatame seda komisjoni teatist, siis me näeme, et komisjoni raskuskese on hoopis mujal nimelt, et äh, keskendatud, keskendatud on paindlikele tööturgudele ja ei ole üldse mitte näha, et äh, ta siin sooviks midagi edasi viia, ta pigem soovib tööõigust kärpida. nii et äh, komisjon lähtub esimesest teatisest olukorrast, mis ei vasta üldse meie ootustele ega ka kodanike ootustele. mõelgem kas või sellele, mis praegu Hispaanias toimub Hispaanias noored on tulnud tänavatele ja ütlevad, et me soovime uut tööhõivepoliitikat. sellel ei ole aga mitte mingit pistmist sellega, mis komisjon on ette pandud, vähemalt teatise esimeses osas ja olen raportöörile tänulik, et ta tõesti selle raskuskeskme on mujale lükanud, ta on öelnud, et meil on vaja uusi oskusi uute töökohtade jaoks. ja ta on siin teinud ka veel äh, väikese ähm, vihje ka keskkonnasäästlikude töökohtade raportile, ehk meil tuleb mõelda, mida meil on võimalik ära teha selleks, et võimalikult tööhõive potentsiaali ära kasutada. ja see on minu arvates väga tähtis ja ma tegelikult tahaksin seda raportit veel edasi arendada. siis me küsisime veel et mida tähendab siis kutsekvalifikatsioon ja paindlikkus ja kuidas see puudutab äh, keskkonnasäästlike töökohtade raportit. me ütlesime, et jah, uued valdkonnad peavad väga paindlikult reageerima ehm, ja see on väga tähtis komisjon aga liigub täiesti teistsuguses suunas, ta läheneb valdkondadesse, mille puhul meie tegelikult ütleme, et me oleme selle katnud juba varasemate raportitega, nagu näiteks tööõigust puudutav raport, aga ka teistes raportites oleme me väga selgelt parlamendi seisukoha välja öelnud ja komisjon pole seda kuulanud. nii et just sellepärast on see raport nii tähtis, me tõesti peaksime raskuskeskme mujale panema, me peaksime lähtuma sellest, milliseid otsuseid otsuseid on juba parlament siin vastu võtnud. ja me tõesti peaksime mõtlema veel ka, mida see kõik konkreetselt tähendab, milliseid konkreetseid töökohtade võimalusi, väljaõppevõimalusi saame me noortele pakkuda, kuidas me saaksime noori Madridis ja teistes Hispaania linnades maha rahustada, sest meil tuleb neile mingid vastused anda ja nii et sellepärast on väga hea, et me liigume selles osas ja me peaksime tõesti kogu oma äh, loomingulise jõu ära kasutama, ka komisjoni kaotama ja tõesti, nagu härra Serkas ütles, me tõesti peaksime vaatama, kus meil on vaja reforme ja investeeringuid ja kuidas me seda investeerimisvajadust saaksime tõesti ühiselt kanda, et see oleks äh, jaotatud võrdselt koormat nii tööandjate, töövõtjate kui ka riigi õlgadele, sest ainult niimoodi on meil võimalik ka keskkonnasäästlikult majandust edasi arendada. sest äh, meil tuleb tõesti midagi teha nii väljaõppe, tööhõive, kutsekvalifikatsioonide osas, tegemist on väga tähtsate küsimustega, need peavad kohe kindlasti olema osa raportist. olen raportöörile ka väga tähtis, et ta seda äh, analüüsi siin mainis, mis läbi viidi, sest see on tõesti väga hea analüüs, sellesse peaks süvenema, sest seal on ka väga palju äh, häid ettepanekuid ja just selleks ju meil vastavad agentuurid olemas ongi, et selliseid ettepanekuid teha, suur tänu! suur tänu, proua Mora ja siis proua Linn! president, je voudrais tout d'abord. aitäh, proua esimees. ja ma tänan raportöör Pastost suurepärase töö eest, mis ta on teinud ja mida ta täna meile esitleb. Elizabeth Schröder ütles, et tegemist on tööga, mis katab positsiooni või vaatenurka, mille on võtnud võtnud äh, komisjon. ja keskendudes kaitstud äh, paindlikkusele, vastab see uutele nõudmistele. raportöör äh, Pastos räägis, rääkis suurtest väljakutsetest, mis meie ees seisavad, et tegeleda töötuse küsimusega eelkõige noorte hulgas uued töökohad ka uutele ähm, vanusegruppidele, inimestele, kes on äh, pensionieelses äh, grupis. see on kõik seotud äh, uute vajadustega ning ma lisaksin sellele raportile kolm punkti, mis on minu arust väga olulised. kõigepealt rääkides töötuse probleemist äh, noorte seas. Äh, kolleeg Serkas peatus sellel küsimusel pikemalt. me saame aru, et tänapäeval äh, riigid, kes sa-, lahendavad paremini noorte sisest töötuse probleemi, võtavad kasutusele hästi toimivad koolitussüsteemid mis vastavad ettevõtete vajadustele. tegemist on mudelitega, mis näevad ette mõistlikku koolitust. ma rõhutan, et väljaõpe, mitmekülgne väljaõpe ning koolitus ei ole eh, ainult nendele noortele, kes on olnud akadeemilistes üksustes eh, edukad, kuid tegemist on mudeliga, mis toimib äh, kõigi puhul. Äh, tihtipeale võib, siin võib tuua näiteks äh, arstide koolitamise. siin rakendatakse samasugust vahelduvat meetodit mm, see tühik, mis praegusel hetkel eksisteerib akadeemilises väljaõppes, tuleb kindlasti täita tuleb kasutusele võtta uued koolitusmudelid, mis vastavad nõudmistele paremini. kahekümne seitsme liikmesriigi statistika näitab meile väga selgelt, et tuleb äh, sisse viia muudatused haridussüsteemis. me peame tegelema sellega, kuigi see ei ole lihtne. kuid äh, eriti arvast, arvestades praegust Hispaania olukorda kus, kus nelikümmend, nelikümmend viis protsenti noortest, kes on vanuses kaheksateist kuni kakskümmend viis, on töötud, siis on selge, et äh, see olukord tuleb lahendada. ei eksisteeri praegusel hetkel äh, koolitusmudeleid, äh, mis toimiksid siis, kui nad ei ole mm, kui nad ei vasta ettevõtete vajadustele. ei ole piisav, et äh, me teeme kõikidest äh, õppivatest inimestest õpipoisid, see ei ole tänapäeval enam piisav, äh, me ei saa koolitada inimesi ainult jälgimise meetodil Äh, on vaja pedagoogilisi äh, uusi tehnikaid. sel põhjusel ei ole meil mitte kunagi õnnestunud mm, väga hästi koolitada inimesi praktika käigus ettevõtetes see on olukord, mida me oleme õppinud tundma kahekümne seitsmes liikmesriigis ja ma arvan, et me peaksime olema tõhusamad oma tegevuses. Regina, samuti tahaksin ma pakkuda välja ühe ettepaneku. kui me tahame artikkel üheksale vastata, just nimelt uud, uue nõudluse osas. rääkides äh, rohelisest ellusuhtumisest, ökoloogilisest lähenemisest, kõik sektorid peavad järele mõtlema, millised on uued professionaalsed vajadused vastavas sektoris. seega minu ettepanek oleks järgmine töö peaks olema äärmiselt täpselt keskendunud ning sektori keskne, sektoripõhine. Euroopa peab näitama, milline on õige tee, mis liik-, mida liikmesriigid peaksid äh, järgima. koolitus peab vastama uutele nõudmistele. Need oli, see oli, need olid minupoolsed kommentaarid, aitäh! proua esimees. jah, aitäh, ma vabandan, et Marian Hawking siin ei ole, ta on haige, aga ma ei räägi tema nimel, eriti selle raporti kontekstis, mida ma näen, et tegemist on väga hea äh, raportiga ka komisjoni poolt, siin on peegeldatud väga mitmeid äh, teemasid, paljud nendest on väga, tõeliselt rahuldavalt kajastatud, siin räägitakse praktikantidest äh,, ja uute töökohtade loomised. minule teeb alati muret see, et kui räägitakse õpipoistest ja praktikantidest, siis see ei jõuagi mitte kusak-, kusagile. ehk on oluline, et me räägime, et inimesi treenitakse teatud tööde jaoks, mitte ei juhtuks see, et nad küll läbivad praktika, aga jäävad äh, Eh, ikkagi töötuks, aga siin räägitakse veel ka vastastikusest pädevuse tunnustamisest. on teatud valdkondi, kus see on eriti oluline, et eh, oleks olemas eh, ka kolmandate riikide kodanikele samasugune tunnustamise süsteem siis hooldusteenuste teema, õppimisteema, eh, ka aktiivse vananemise teema, nii nagu Toomas Mann seda on nimetanud, minu arvates eh, on siin tehtud ka mõningaid muudu, eh, muudatusettepanekuid, eriti siis hooldusõdede osas, on oluline, et nende oskusi tunnustatakse pärast täna nende muudatuste eest tahtsin tõstastada veel ka seda, mida härra Sirkus ütles kaitstud paindlikkuse kohta. Te ütlete, et kaitstud paindlikkus üksinda ei saa kriisiolukorda ära muuta, mis on täiesti õige, sellepärast et ähm, on terve hulk vanemaid inimesi, ähm, äh, kes vajavad toetust, kes vajavad abi võib-olla saaksime seda edasi arendada selles mõttes, et me toetaksime ka neid inimesi, kes on jäänud praegu välja meie toetustest, eri eh, eh, soolised inimesed, kuid eh, soolisest võrdõiguslikkusest rääkidest selles komisjonis äh, räägitakse soolisest võrdõiguslikkusest, ka töö ja professionaalse elu ühitamisest. sageli naised jäävad tööturult äh, välja, nagu me palju oleme rääkinud, äh, soolisest süvalaienemisest, samuti laste hooldamine on ikkagi jäänud peamiselt naiste teemaks, mitte mõlema vanema teemast, aga siin räägitakse nii meeste kui ka naiste osalemisest töös, tööturul, võib-olla jääb see järgmisesse raportisse, aga igal juhul hindan ma seda, mis on juba ära tehtud ja proua Harkin ähm, kindlasti ka toetab seda, mis on juba tehtud ja meie variraportööri tööd. kas keegi soovib veel sõna? juhul kui sõnasoovijaid rohkem ei ole, siis äh, saaksime anda sõna komisjoni esindajale äh, härra Charles Gelile. vastavast üksusest. Euh, Teie äh, saate ehk anda meile ülevaate sellest, kui kaugele me oleme jõudnud äh, komisjonis selle algatuse rakendamise osas ja milline on praegune olukord liikmesriikides, kas nad saavad seda äh, algatust nimetada oma algatuseks, kas see liidetakse strateegiasse? Quick... suur tänu, annan teile lühikese ülevaate sellest, kui kaugele me oleme rakendamisega jõudnud. Eh, selle algatuse eh, üks osa on ka see, et jõutaks eh, seitsmekümne viieprotsendilise tööhõiveni. me anname ka kaitsjad paindlikkusele uue võimaluse samuti tuleb parandada töö äh, kvaliteeti, luua rohkem töökohti. nüüd äh, kolmteist põhitegevust, mis juba on ellu viidud, äh, mille osas me tegime kolmepoolsel sotsiaalfoorumil ettepanekud Need kolmteist ettepanekut moodustavad ka instrumendi mida sotsiaalpartnerid saavad algatuse osas ära kasutada, kaitset paindlikkuse osas ära kasutada. kümnendal, üheteistkümnendal märtsil sellel aastal toimus arutelu meie päevakorra nelja prioriteetse küsimuse osas. see oli vägagi edukas, me saime sotsiaalpartneritelt liikmesriikidest hulgaliselt tagasisidet, laekus mitmeid ettepanekuid ja me loodame, et sellest saab iga-aastane sündmus. veel üks oluline sündmus kaitstud paindlikkuse seisukoha pealt on konverents kaitstud paindlikkuse teemal et edasi arutada erinevaid ettepanekuid, eh, mida me mm, esitame selles teatises. ja see konverents toimub neljateistkümnendal novembril, sellel osalevad liikmesriikide huvigrupid, sotsiaalpartnerid, ka Euroopa Parlamendi esindajad, see jätab ka äh, teile aega, on väga õnnestunud, et raport äh, ilmub just praegu ja see on äh, suur panus meie arutellu ning kaitstud paindlikkuse teemalisse kontseptsiooni hariduse ja kultuuri peatüku direktoraadis tegeldakse ka elukestva õppe paketiga, see avaldatakse üsna pea, juunis-juulis, täpset kuupäeva veel ei ole, kuid see on tulemas pea. teised initsiatiivid on samuti tulemas, peamiselt on äh, nad äh, tulemas järgmisel aastal, Euroopa oskuste panoraam, mis aga puudutab töökohtade loomist, siis äh, selle teema kallal me teeme tööd, äh, paneme paika ka juhendpõhimõtted töökohtade loomiseks ja ka nende valmimist ootame kusagil järgmisel aastal, nii et lühi lühidalt kokkuvõtlikult on äh, see kõik, äh, mida me ootame ja täname teid raporti ja teiepoolse panuse eest. suur aitäh selle täpsustuse eest ning ma annan sõna raportöörile. ma pean tunnistama, et ma hindasin äh, väga kõrgelt erinevate poliitiliste fraktsioonide äh, panust äh, sellesse raportisse. ma usun, et tegemist on väga tundliku teemaga. see on sümboolne teema praegusel hetkel, kui me peame Euroopa uuteks väljakutseteks valmistama, et hakkama saada kriisiolukordadega minu arust keskendutakse olulistele küsimustele, on tõel-, näha tõelist soovi, et Euroopa Liit soovib olla toeks ja abiks uuele majanduskasvule, ettevõtetele, mis on loomulikult töökohtade loomise aluseks, samuti anda liikmesriikide kodanikele võimaluse töötada austusväärsel töökohal, ma usun, et äh, need on kõik eesmärgid, mis on väga vajalikud, mis on, äh, mis ühtivad meie sotsiaalse mudeli nägemusega ning äh, tõstavad esile meie mure ning meie soovi olla esirinnas ning aidata globaalsel majanduse arengule kaasa selliste tingimuste loomise tahe aitab äh, tagada kodanike heaolu. Äh, kutsuti üles ettevaatlikkusele kaitstud äh, paindlikkuse osas, mis peaks olema kohaldatud erinevatele riikidele. Mm, mina olen mõelnud selle teema peale juba tükk aega me ei saa luua turuolukorda, mis on staatiline, me peame looma dünaamilised võimalused ja olukorrad, on tegemist igapäevaelu vajadusega. see dünaamika peab olema kohaldatud riiklike vajadustega. ta peab regionaalselt sobima ja järelikult ei saa välja töötada ühtset dokumenti. mis puudutab koolitust ning koolitajaid, tuleb loomulikult pakkumine ja nõudlus kokku viia. Need on väga olulised küsimused. ma loodan, samuti nagu kolleeg Serkas, Muhaj ja Terlin juba enne mind ka väitsid, et see raport peaks, on välja teeninud äh, hästi läbimõeldud muudatusettepanekud, mis aitaksid meile ette valmistuda järgmiseks etapiks, mis on väga suur väljakutse, kuid samas ka stiimul ja aitaks meil lahendada töötust noorte seas. ma räägin ka samast ähm, kaitstud paindlikkuse konverentsist, mis ikka ja jälle tekitab arutelu, äh, olin seotud selle üritusega ma arvan, et viieteistkümnenda juuni kohtumine kujuneb äärmiselt oluliseks selleks, et kuulata ära ka teiste arvamused ja ma palun, et te kõik oleksite kohal, et anda oma panus ja te oleksite endiselt konstruktiivsed, nagu te olete siiani olnud, aitäh! Merci, cher euh, raportrice! Äh, aitäh meie raportöörile! nagu juba öeldud, viieteistkümnendal juunil toimub äh, toimub kuulamine, mis on äh, paika pandud. seitsmendal juunil veel enne seda oleme me ette näinud äh, kohtumise, kus läbi vaadata kaheteistkümnenda, kolmeteistkümnenda juuli teemad see tähendab seda, et viieteistkümnenda juuni kuulamine eh, peab eh, lahendama ka muudatusettepanekud. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, eh, neliteist. Trajan Ungureanu on raportöör ning tegemist on raportiga töötajate vaba liikumise edendamise osas Euroopa Liidus. palun, sõna on raportööril. aitäh, proua esimees see raport äh, tegeleb, nagu juba öeldud, töötajate vaba liikumisega um,. Uh, in the creative contributions uh... ja igati pakuvad meile rõõmu ka meie kolleegide poolne äh, töö ja nende panus, aga teeksin nüüd ülevaate kompromissettepanekutest, milleni oleme me jõudnud. kaks esimest kompromissettepanekut kak-, puudutavad selliseid teemasid, millega ei ole veel põhjalikult tegeldud mobiilsuse seisukoha pealt. selles osas ma äh, nimetaksin seda, et eh, ei ole veel piisavalt konkreetseid eh, meetmeid Ehm, see on väljavõte komisjoni dokumendist ja parlament on õigel seisukohal, konkreetseid meetmeid eh, tõepoolest tuleb asuda rakendama. veel üks aspekt, nende eh, A ja B kompromissettepanekute osas ehm, eh, siin on juttu sellest, et on vaja säilitada austada nende inimeste õigusi, kes eh, liiguvad ühest riigist teise eh, tööd otsides. ja ma tooksin eraldi välja ka hääletusõiguse, eh, mis on olulise tähtsusega, kuna Euroopa Liidu töötajad kuuluvad ju äh, Euroopa Liidu juurde ja hääletusõigus on üks nende kodanike kohustusi, isegi äh, juhul, kui see toimub väljaspool koduriiki. Äh, nüüd kompromissettepanek C, see oli ettepanek, mida arutati kõige põhjalikumalt ja üks kompromiss millest ma palju rääkisin kolleegidega. siin äh, on mitmeid momente, mida tuleks äh, nimetada kompromissettepaneku C juures. kõigepealt äh, tasakaal erinevate liikmesriikide seadusandlike raamistike vahel ähm, tööhõive osas ja lähtudes sellest, et on olemas erinevused siseriiklikes seadusandlikes raamistikes. suhtun äh, mina küsimusse nii, et äh, kollektiivleppe põhimõtet tuleb kindlasti arvestada. teiseks, äh, õiglased reeglid, õiglaste reeglite garanteerimine selles osas, mis puudutab ähm, konkurentsi ja ähm, takistusi, mis võivad tekkida migrantidest töölistele töökoha taotlemisel. siin peaks kehtima põhimõte, et äh, töö, mis eeldab ähm, teatud kindlat teadmiste taset, teatud kindlaid äh, diplomeid äh,, Eh, nende taotlejad eh, tuleb kohelda võrdselt, sõltumata nende päritoluriigist. ja kompromissettepanekut see osas lõpetuseks tahaksin öelda, et eh, siin on siis nii palgavõrdsus kui ka sotsiaalse dumpingu vältimise küsimus nüüd kompromissettepanek äh, D, siin äh, tegeldakse äh, väga tundliku küsimusega, need on migrantidest töötajad ja nende tervishoiu küsimused. et seda momenti lihtsustada, peaks siht riigis olema kättesaadavad töötajate terviseandmed ja nende terviseandmete kätte saada, see kättesaamine ei tohiks olla raskendatud ühelt poolt. teiselt poolt peame me aga arvestama, et jällegi, tervishoiusüsteemid on erinevates riikides erinevad ja tegelikult ei ole see selle raporti teema, e-, et me saaksime Ehm, sisse kirjutada, et tervishoiusüsteemid peaksid eh, olema ühtlustatud, identsed ehm, eh, praegusest hetkest alates. nüüd kompromissettepanek E see kompromissettepanek äh, käsitleb kogu äh, raamistikku selles osas, et äh, tööliste ränne tervikuna peaks andma positiivse tulemuse. sisuliselt tähendab see see, et ränne on äh, Euroopa Liidu majandusele tervikuna positiivne fenomen. vaatamata sellele on olemas uuringuid, et äh, loomulikult on olemas positiivne efekt, kuid on ka negatiivseid tagajärgi, mis võivad ühele või teise liikmesriigi majandusele mõju avaldada. ehk äh, loomulikult me peame pöörama tähelepanu nii eelistele kui ka puudustele, mida mõnikord ei arvestata. ja mulle tundub, et kui me kaalume üles nii positiivsed kui negatiivsed küljed, siis on äh, üldpilt äh, selgem ja me äh, saame teha järelduse, et äh, positiivsed tulemid on ikkagi suuremad kui negatiivsed. kompromissettepanek äh, F ja G, siin räägitakse äh, informatsiooni kättesaadavusest ähm, siis vabalt liikuvate töötajatele ehk siis äh, tegemist on ähm, töötajatele pakutava info kvaliteedist. ja kompromissettepanek H, see ei ole eriti problemaatiline, siin räägitakse peamiselt sellest, et ähm, mobiilsust ei peaks üldiselt käsitlema ainult noorte inimeste monopolina sest Euroopa Liidu tööturg vajab ka praktilisi mm, oskusi, praktiliste oskustega inimesi ja tööjõu liikuvus eh, ja õigus sellele peab kehtima kõigile, igas vanuserühmas inimestele, vähemustele ja nii edasi. nüüd eh, muudatusettepanek, eh, siin räägitakse ka äh, haridussüsteemidest, koolitusvõimalustest äh, ja äh, haridussüsteemid peaksid arvestama tööturu tegelike vajadustega. diplomite tunnustamine, eluliselt tähtis ja kvalifikatsiooni tunnustamine reguleeritud elukatsete puhul samuti väga tähtis. juhul, kui me soovime Euroopa Liidus tegelikku äh, majanduslikku ja sotsiaalset äh, edenemist näha. nüüd kompromissettepanek äh, ka, siin räägitakse võõrkeelte kasutamise küsimustest mis minevikus on kaasa toonud teatud takistusi või äh, ka äh, migrantidest töölistele teatud piiranguid peale pannud, ka see tuleb muuta. ja äh, kompromissettepanekus L räägitakse lõpetuseks sellest, et Euroopa Liidul on vaja tööjõu eh, liikumist edendada. praegusel hetkel on see endiselt üsnagi väike. ja lõpetuseks nüüd kompromissettepanek L. siin jällegi tegeldakse diplomite tunnustamise küsimusega professionaalse äh, Ähm, kvalifikatsiooni äh, tunnustamisega vastavalt turuvajadustele. see oli lühikokkuvõte kompromiss ähm, ettepanekutest, mis on meieni jõudnud praeguseks, aitäh. Euh, aitäh lugupeetud Linkevitš ja pärast seda kolleeg Link. suur tänu, kõigepealt tahaksin tänada raportööri selle töö eest, mis ta on ära teinud, kui ta raportit koostas ja ka kompromissettepanekuid välja töötas. läbirääkimised kompromissteksti üle peaksid ei, ei olnud äh, mitte kõikide fraktsioonide jaoks äh, meelepärased, aga mul on väga hea meel, et me jõudsime kompromissideni, me jõudsime kokkuleppele töötingimuste osas, sotsiaalse dumpingu ennetamise osas. meil õnnestus ka kokkuleppele jõuda vastastikuse tunnustamise osas, mis puudutab siis diplomit ja kutsekvalifikatsiooni on väga kahju, et me ei jõudnud kokkuleppele esialgse kompromissettepaneku F osas ja tahaksin siin toetada Gabriele Zimmerit, kes ütleb, et me peaksime selgelt äh, elukutsed välja tooma ja ka tingimused, töötingimused, palgatingimused ja nii edasi. ja eriti just õiguse ühineda ametiühingutega. minu arvates on see väga tähtis, eriti kui me soovime, et äh, vabalt liikuvad äh, töötajad Euroopa Liidus töötaksid ka sarnastel võrdsetel tingimustel kui me hakkame hääletama siis me soovime ju tõesti liikuvust suurendada ja ka Kodanikuvabaduste komisjon tegeleb selle küsimusega ja ma loodan, et te saate aru, et tegemist on jällegi väga tähtsa panusega töötajatel vabale liikumisele Euroopa Liidus, suur tänu! suur tänu, proua Blinkevitš-Jute, nüüd äh, proua Linn. jah, suur tänu! nagu öeldud, proua Haakinit ei ole täna siin, ta on haige, aga ta palus, et ma loeksin ette tema arvamuse. ta soovib kõigepealt tänada raportööri suurepärase tehtud töö eest kom- ja kompromissettepanekute eest, mis ta koostas, ta ütleb, et jah, tema muudatusettepanekutega on arvestatud ja tal on väga hea meel kogu selle siiamaani tehtud tööga. ta soovib raportööriga veel maha istuda selleks, et seda head koostööd jätkata ka läbirääkimiste järgmises voorus, nii et tundub, et on veel paar lahtist küsimust, mille osas ta sooviks raportööriga läbi rääkida siis, kui ta jõuab tagasi töölaua taha. härra Kristjanson, palun. formand ja tak til øh, ordføreren, fordi et han har funnet en øh, fin balanse. Ehm, tänan, esimees, ka mina tahaksin tänada ähm, raportööri ja et on leidnud nii hea tasakaalu kompromissettepaneku C osas. Äh, siin nimetatakse kollektiivlepingutega seotud õigusi. Äh, äh, nüüd kompromissettepanek D ja nende kohta on kõlanud komment-, kommentaarid, eh, mis puudutavad terviseteenuseid ja ka F-ettepanekuid, eh, F-muudatusettepanekut, kus räägitakse info kättesaadavusest, selle kohta võib eh, tuua konkreetseid näiteid Taanist. nimelt liiguv tööjõud Taanis ei ole alati omanud neid dokumente, mis neil oleks, peaks kaasas olema, kui nad satuvad haiglatesse. ja ravi on aeg-ajalt olnud vägagi keeruline, läinud maksma miljoneid Taani kroone, aga ei ole aru saada, kes selle eest maksma peab. sellepärast, et vastaval kodanikul ei ole olnud õigeid dokumente, teiste sõnadega tööandja peaks vaatama, et tema töövõtjal oleksid sellised dokumendid olemas. ma ei tea, kas see on teema, mis kompromissettepanekutes peaks ka kuidagi kajastuma, sest on oluline, et inimesed, kes liiguvad üle riigipiiride, saaksid ka õiget äh, ravi äh, haiglas, kui vaja. härra Toomas Mann, jah, suur tänu! suur tänu tulen just äh, majanduskomisjonist ja hääletasime seal. mina tahtsin küsida muudatusettepaneku sada neli kohta. juba eelmisel aastal, kui me pidasime läbirääkimisi, küsisin ma, et mis saab siis, kui esimesel mail piirid lahti lähevad. toona ma palusin ja kutsusin komisjoni üles uuringut läbi viima mis on raportööri arvamus muudatusettepaneku sada neli kohta? ma ei ole teie kompromissettepanekuid kahjuks jõudnud veel läbi vaadata ja seal ei olnud ka minu arvates midagi selle kohta sees. siis milline on mõju tööturgudele? meil on siin ju üleminekuaeg, meil Saksamaal ei olnud võimalik üleminekuaegu pikendada, mis oli väga hea, meie kogemused on siiamaani olnud head ja need, kes kartsid, et töötajate vaba liikumine eh, kahjustab majandust, eh, pidid asja veel kord üle vaatama ja tunnistama, et neil ei olnud õigust, sellepärast et meil on vaja Saksamaal töövõtjaid, meil on vaja noori inimesi, kellele on võimalik ka äh, kutseõpet pakkuda, nii et siin on tõesti väga palju juba välja töötatud ja kas tõesti oleks nüüd võimalik, et komisjon teeks uuringu näiteks kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta oktoobrikuuks või ütleb raportöör, et meil ei ole seda uuringut vaja, sellepärast et asjad on nagu on ja me peame nende tõsiasjadega lihtsalt hakkama saama. nii et tahaksingi teada, millised on meie ootused ja siis me võib-olla saaksime hiljem öelda ja näha, mis siis tõesti sai. võib-olla tõesti oleks vaja uuringut, et me saaksime teha äh, siis alguse ja lõpu ja siis reaalsuse järeldused, mitte ti-, me hiljem ütleksime, et jah, on väga tore, et meil on töötajate vaba liikumine, et meil on need reeglid ja on ja et me saaksime seda siis millegiga ka tõestada, ma arvan, et kui meil oleks uuring, siis meil tõesti oleksid ka faktid, millega me saaksime tõestada, et vaba liikumine kui selline on kasulik. suur tänu, kas on veel sõnavõtusoovijaid? enne kui annan veel kord sõna raportöörile, tahtsin öelda, et äh, ma ei olnud küll läbirääkimistel ja kompromissettepanekute väljatöötamisel, kuid mõeldes sellele, mis praegusel hetkel Euroopa Liidus toimub, äh, millised ohud praegusel hetkel Schengeni süsteemi pea kohal on, siis tõesti töötajate vaba liikum-, koondamise puhul räägitakse ju ikka ju jälle ka sellest, et et tegemist on väga raske küsimusega. minu arvates on see tõesti väga naljakas ja võib-olla viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal juunil äh, saame me ka väga selgelt välja öelda, et äh, las raportöör otsustab, kuidas seda siin raportis lahendada ja võib-olla ta teeb seda suulise muudatusettepaneku kaudu siin tõesti ei ole mitte midagi pistmist praegu töötajate õiguste suurendamisega, lihtsalt teatud liikmesriigid arvavad, et nad on sunnitud piire sulgema. nii et ma ei tea, kas me saame öelda, et see raport ei kajasta siin praegu Euroopa Liidus olevat olukorda. meil on siin ju komisjoni teatis, kus räägitakse täiesti konkreetsetest äh, küsimustest, siin lähtutakse eelmise aasta juulikuust, nii et me peame tegelikult arvestama, mis vahepeal on toimunud nii et see on võib-olla tõesti küsimus, mille üle peaks ka mõtlema, aga nüüd on veel kord sõna raportööril. Uh, raising... Uh, tänan eh,, proua esimees äh, ja tänan, et te tõstatasite põhimõttelisi küsimusi äh, nendega tuleb järk-järgult ükshaaval tegelema hakata. proua Berikbetšute nimetas äh, probleemi äh,, mis puudutab äh, Äh, ametiühingutega ühinemist ja ka streigiõigust äh, liik-, vabalt liikuvate tööliste osas. ma arvan, et äh, me ei peaks siin üht õiguste kategooriat teistele õiguste kategooriatele eelistama. me peaksime rääkima lihtsalt põhiõigustest. näiteks rääkima siis äh, selle asemel, et rääkida ametiühingutega ühinemise või streigiõigusest. Ehm, ma rääkisin eh, varem sellest küsimusest ka proua Harkiniga, aitäh selle teatise eest, mis ta meile siia saatis, ja rääkisin temaga ka, ka tervishoiuküsimustest, härra Kristjansen siin tõstetas selle küsimuse äh,, jah, tõepoolest ähm, liikuvate tööliste osas peaks mingi lahendus selles küsimuses tekkima. härra Manniga nõustun täielikult. õppimisvõimalust, vabandust, äh, uuringu koostamise osas. võib-olla tõesti vajaksime uut uuringut äh, ähm, selles osas, äh, kui palju tööjõud liigub, meil on juba olemas küll teatud hulk uuringuid ja pretsedente, me teame üht või kaht asja selles osas, mis juhtus või juhtub siis, kui töötajad Euroopa tööturul ringi liiguvad, aga ma teeksin et-, ettepaneku äh, vaadata täpsemalt seda, mis juhtus Ühendkuningriigis. seal toimus tohutu ähm, niinimetatud Poola äh, lainetus ehk äh, seda ei oodatud Äh, Ühendkuningriigis nii võimsana, äh, juhtus see, et äh, saja tuhande asemel kolme tuli tunduvalt vähem, kui oodati ja põhimõtteliselt me ju teame, et liikumine on positiivne, aga samas on teada, et sellega kaasnevad ka probleemid ja nõustun teiega selles mõttes, et me peame arvestama ka negatiivsete mõjudega. võib-olla peaksime me ütlema, et teatavate puudustega. ehk lõppkokkuvõttes muidugi kaasnevad töötajate liikumisega ka probleemid, eriti selliste maade näidetel nagu Rumeenia või Bulgaaria, mis tahavad äh, neid õigusi kindlasti kasutada, aga küsimus on ka sellest, kuidas sellesse suhtuda ja väga professionaalselt äh, kasutavad seda ära ka poliitikud, aga selles raporti osas ma arvan, et raporti eesmärk peaks olema julgustada töötajaid äh, kasutama oma vaba liikumise õigust ja mitte piirata seda õigust või seda äh, kahtluse alla panna. ja lõpetuseks, proua esinaine veel üks väga oluline moment, äh, kui ma seda tohiksin teisiti sõnastatult äh, öelda, siis ähm, kuidas me saame üldse rääkida liikumisvabaduse põhimõttest Euroopas, kui Schengen enam ei eksisteeri? Schengen enam ei kehti. ma arvan, et me selles osas oleme üksteisega nõus teiseks äh, arvan ma, et rände teemasid ei saa jõuga segada poliitiliste seisukohtadega. ma olen tähele pannud, et äh, üks või teine Euroopa riigi valitsus juba püüab rakendada piiravaid meetmeid, äh, et töötajate liikumisele piiranguid sisse seada. me oleme sellest küsimusest rääkinud ka komisjoni esindajatega ja oleme ühel arvamusel, et sellised meetmed piiravad Euroopa õigusi ja et sellisete meetmete vastu tuleb võidelda või need blokeerida ja lõpetada. aitäh teile põhjaliku vastuse eest ja nüüd äh, hakkame me lämmhääletuse juurde. viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal juunil, nähtavasti kuueteistkümnendal. järgides meie äh, igapäevast tava, ma usun, et selleks ajaks oleme me kätte saanud äh, ka erinevad, kui, kas on teiste komisjonide ettepanekuid? siis ma arvan, et me oleme komisjonide liibe ja FEM äh, arvamusettepanekud kätte saanud, sellega oleme me tänase pärastlõuna töö lõpetanud ning me kohtume taas